kuueteistkümnenda veebruari kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta osangistungjärgu protokoll on teile esitatud, kas selle kohta on kommentaare, märkusi? ei ole, seega on protokoll kinnitatud õiguskomisjon esimesel märtsil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal vastavalt artiklile kolm vaatas üle järgmised mandaadid ja ütles, et need on ka kehtivad, tegemist on Nikos Krisokelose mandaadiga alates teisest veebruarist kaks tuhat kaksteist ja Phil Benjani mandaadiga kuuendast veebruarist kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ja proua Ivar Castello mandaat, mis äh, Äh, mis algas viiendal märtsil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ma teen ettepaneku, et need mandaadid on kehtivad, kas keegi soovib seda kommenteerida? ei, siis on nende mandaatide kehtivus kinnitatud. saadik Roger Helmer andis mulle teada, et ta ei